toimub homme, teisipäeval, kahekümnendal novembril kaheksa kolmekümnest kuni kaheteist kolmekümneni ja viie, kella viie, viisteist null nullist kuni kahe, kahekümne neljani. päevakord on avalikustatud ja on kättesaadav Euroopa Parlamendi kodulehel ning mm, juhataja tänab tõlke, kõiki assistente